Der Präsident! Präsident. Liebe Kollegin. lugupeetud kolleegid. lugupeetud kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Weil wir nüüd äh, algab hääletus ja ma tahaksin, et me alustaksime kohe. Mr Enna. härra Enna.